oma rahva huvides. Euroopa Liit on valmis neid selles abistama, aitäh! köszönjük, biztos úr, reméljük, hogy... suur tänu, härra volinik! loodame, et äh, olukord Albaanias äh, normaliseerub ja nüüd lõpetan selleteemalise arutelu. arutelu on käesolevaga, olevaga lõppenud ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on nõukogu komisjoni avaldused seoses pealtkuulamisskandaaliga Bulgaarias. Piibalgs biztos urat kérem előterjesztése megtartására. ja nüüd palun äh, volinik Piibalks. lugupeetud president, austatud äh, liikmed Euroopa Liidu õigus äh, kaitseb elektrooniliste kommunikatsiooni konfidentsiaalsuse põhimõtet, ähm, igasugune pealtkuulamine, salvestamine ja nii edasi ja igasugune elektroonilise kommunikatsiooni jälgimine on keelustatud välja arvatud õiguslikult autoriseeritud kuulamine, äh, igasugune pealtkuulamine äh, äritegevuse osas äh, ja nii edasi, allutatakse konkreetsetele tingimustele erakorralised sekkumismeetmed peavad olema legitiimselt tagatud õiguslikest põhimõtetest lähtuvalt ning olema ka põhjendatud äh, ja riigi eesmärkidest lähtuvalt äh, ja tagama näiteks korrakaitse põhimõtted või üldise turvalisuse. ka Euroopa Liidu õigusraamistiku üldiseid põhimõtteid tuleb austada. paistab, et Bulgaaria õigusraamistik vastab nendele nõuetele ja äh, elektroonilise kommunikatsiooni seadus pakub mehhanismi me, erijälgimismeetmete äh, võimaluse, äh, austades seejuures äh, põhiõigusi. oluline on aga õiguslike kohustuste rakendamine ja tõesti, see on Bulgaaria ametivõimude vastutusel. Nemad peavad tagama selle, et äh, Bulgaaria õigusraamistikus äh, sätestatud tagatised äh, ka praktikas ellu rakenduvad. komisjon rõhutab, et äh, liikmesriigid peavad põhiõigusi ja protseduurilisi tagatisi austama lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest ka Euroopa Liidu õigust ellu rakendades komisjon mõistab, et Bulgaaria ametivõimud on võtnud vajalikke samme selleks, et erijälgimisseadmete kasutamist jälgida ja selleks, et uurida välja, kas ajakirjanduses avaldatud informatsioon oli saavutatud rikkumise tulemusena. komisjon ei ole saanud mingisuguseid Äh, teistsuguseid kaebusi Bulgaarias äh, ähm, rikkumiste kohta ja me jätkime, jätkame olukorra jälgimist Bulgaarias äh, ja ähm, Euroopa õigustiku täitmise jälgimist. suur tänu, volinik. ja nüüd poliitiliste fraktsioonide nimel kõigepealt saab sõna äh, härra Puusutil, kes esindab Euroopa Rahvapartei Kristlike Demokraatide fraktsiooni. kolm minutit on teil sõna. suur tänu, härra president. tänane arutelu äh, ei tõstatatud, äh, seda arutelu ei tõstetud äh, Kodanikuvabaduste komisjonis, enne kui see siia jõudis. see meede, mida praegusel hetkel äh, meie arutelu käigus rünnatakse, on igati äh, legitiimne õiguslik instrument, mida saab kasutada kuritegevuse vastases võitluses. ja äh, see meede näitab, et Bulgaaria võtab tõsiselt äh, väljakutset, äh, suurt väljakutset äh, korruptsioonivastase võitluse ja organiseeritud, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse väljakutset. me oleme Bulgaariale, Bulgaarialt seda nõudnud juba pikka aega. õiguses äh, sätestatud meetmeid võib õiguslikult põhjendatud olukordades legitiimselt kasutada ja me eeldame, et seda Bulgaarias ka tehakse. Telefonide pealtkuulamist äh, saab nõuda ainult äh, prokurör, riigiprokuröri poolt või õiguskaitseorganite poolt, nagu näiteks politsei ja äh, riigikaitseorganid. kui eeldatakse, et või arvatakse, et inimene on osaline, osaleja kuritegelikus tegevuses, siis võib anda sellise loa ja äh, luureseadus äh, paneb paika ka tingimused, öeldes, et äh, selliseid meetmeid saab kasutada ainult organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses või riigi julgeoleku kaitses. pakutud informatsiooni tuleb säilitada konfidentsiaalselt, seda tuleb kasutada ainult õiguses täpsustatud eesmärkidel. samuti on loodud parlamendi järelevalveklausel niisiis äh, igasugused tagatised on olemas, äh, on olemas tagatised, mis ka, ka tagavad äh, isikute eraelu puutumatuse ja vastavad andmekaitse põhimõtetele. ja nii palju, kui mina aru saan, ei ole tegemist õigusrikkumisega. ja seetõttu selle instrumendi ründamine praegusel hetkel on igati vastutustundetu tegemist on liikmesriigiga, kes pingutab selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. selline rünnak kahjustab Bulgaariat ja seda märkimisväärselt, kuivõrd võitlus kuritegevuse vastu on Bulgaaria jaoks väga oluline, pidades silmis koostöö ja kontrollimehhanismi ja Bulgaaria äh, peatset äh, võimalikku sisenemist Schengeni alasse. ainus äh, põhjendus tänasele arutelule paistab olevat poliitiline ta-, äh, poliitiliste tagamõtete motiiv. suur tänu! tahtsin just oma haamrit kasutada, et teie kõne lõpetada, aga nüüd siis järgmine sõnavõtja, härra Svoboda, kaks minutit. suur tänu!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 toetasin Bulgaaria liitumist Euroopa Liitu ja mul on väga hea meel, et Bulgaaria on äh, Euroopa Liidu liige, kuid äh, mõningad meetmed, mida praegune Bulgaaria valitsus on vastu võtnud, valmistavad mulle siiski pettumuse. jah, me toetame korruptsioonivastast võitlust, tegemist on olulise võitlusega, millest ei saa üle ega ümber. ja me toetame täiel määral ka kõike seda, mida ütles volinik, nimelt loomulikult äh, tuleb võtta vastu õigusraamistik ka Bulgaarias, mis käsitleb pealtkuulamismeetmeid ja nii edasi ja nii edasi Äh, äh, volinik ütles, et paistab, et kõik vastuvõetud meetmed vastavad, äh, paistab, et need vastavad Euroopa standarditele ja need peavad olema ka proportsionaalsed, sellised meetmed. kas need meetmed tõesti on proportsionaalsed, kui kolme aasta jooksul on kahe tuhande kaheksandal aastal kuuelt tuhandelt kuulamiselt kuueteistkümnele tuhandele kahe tuhande kümnendal aastal kasvanud äh, pealtkuulamiste arv ja informatsiooni kasutatakse väga vähe kohtus, äh, väga väheste süüdimõistet-, süüdimõistva otsusega kohtuasjade puhul ainult ühel protsendil juhtidel, võib-olla sellisel juhul äh, siseminister, sise, siseministeerium kasutab ära, miks siseministeerium filtreerib seda informatsiooni, miks ei anta kõik edasi Justiitsministeeriumile, miks siseministeerium üldse sellist infot käsitleb, ma paluksin vaadata üle äh, selle järelevalveprotsessi käigus, mis nende andmetega üldsegi juhtub ja äh, informatsioon, mida me oleme saanud parlamendilt Sofias ja ka ajakirjanduselt, on see, et paistab, et äh, siseminister ei suuda informatsiooni piisavalt kaitsta, on äh, infolekke oht, äh, te mainisite Schengenit, jah, me tahaksime, et Schengeni piiri laiendatakse ja sinna kaasatakse ka Bulgaaria ja Rumeenia, kuid samas, kui me näeme sündmuste selliseid arenguid Bulgaarias, siis on üsnagi mõistetav, miks mõned eurooplased seda laienemist ka kardavad. me paluksime siinkohal volinikul oma tööd tõsiselt võtta ja paluda Bulgaaria valitsusel selline vale õiguspõhimõtete rakendamine äh, lõpetada, äh, tuleb olla avatud, tuleb läbipaistev äh, ja tuleb selline minu meelest Euroopa õiguse vähemalt vaimus rikkumine. suur tänu ja paistab, et härra Stoian, Stojanovil oli sinise kaardi küsimus. ta tõstis oma sinise kaardi Oh, yes. Please, Mr. Kovacev. Господин Свобода, имам един въпрос към вас. Вие цитирахте данни от 2008 година и 2000... Härra Svoboda, mul on teile üks küsimus. Te viitasite 2008. aasta andmetele ja 2010. aasta andmetele ja võrdlesite neid. Kust te sellised andmed saite? Ja kas te usute, et need andmed on õiged? Te ütlesite ainult üks kuni kaks protsenti ja kogutud andme, andmetest, andmeüksustest äh, leiavad kasutust kohtus. Need andmed, mida meie Bulgaarias oleme saanud, on hoopis teistsugused äh, seoses äh, eri jälgimismeetmetega, erijälgimistehnikatega. kahe tuhande kümnendal aastal kolmkümmend, vabandust, nelikümmend protsenti andmetest on läinud kohtusse ja kahe tuhande üheksandal aastal kolm tuhat protsenti andmetest on olnud kasutuses kohtuasjades. kolmkümmend protsenti. nii palju, kui mina tean ja ma olen saanud oma andmed erinevatelt, erinevatest allikatest Bulgaarialt, on tõesti andmete arv piiratud mis on läinud äh, prokuröri kätte äh, ja ma olen saanud seda informatsiooni erinevatest allikatest. Äh, meil on ka parlamendi, Bulgaaria parlamendi raport, mida me oleme vaadanud, komisjon peaks ka kõiki neid allikaid uurima ja konsulteerima nendega. tegemist on skandaaliga Bulgaarias, mitte skandaaliga siin, nii et meie peame seda olukorda tõsiselt lahendama, tõsiselt uurima härra Svoboda, kas te olete valmis vastama ka sinise kaardi küsimusele äh, härra Stojanovi poolt? palun, härra Stojanov. suur tänu, härra president. üks äh, lühike küsimus teile Te rääkisite siin äh, uurimistest, mida on läbi viinud siseministeerium tõsi, aga tegemist oli sotsiaaldemokraatliku valitsusega, kes otsustas äh, seda teha ja nemad kuuluvad teie poliitilisse perekonda. Look, <laughs> mr stoyanov uh, as mr busuttil it is always a party political issue. for me it is not a party political issue. tegemist ei ole parteipoliitilise küsimusega tegemist on äh, õiguste küsimusega, inimõiguste küsimusega, Euroopa õigusraamistiku austamise küsimusega. ja teiseks, härra Stojan, oluline on, kuidas erinevaid instrumente kasutatakse, sama, samu mehhanisme, samu vahendeid saab kasutada avatult või vägagi piiratud ja väga huvitav on see, äh, lisaks sellele, mida tehakse nende andmetega, mis, äh, mida talletatakse Siseministeeriumis, äh, ministeerium kogub andmeid, hoiab neid andmeid ja ei anna neid edasi prokuröridele, kas need on poliitilise motivatsiooniga kogutud andmed, mida kasutatakse halvasti või, või mida, me peame uurima ja võitlema sellise valekasutuse vastu képviselőnő szól hozzánk két és... Suur tänu. Järgmisena proua Diana Wallis, kaks ja pool minutit. Suur tänu, president, suur tänu, härra volinik, teie väga ettevaatliku avalduse eest. Teie, kes te mind siin parlamendis teate ja teate, mida ma siin kaheteist aasta jooksul olen teinud, teate ka seda, et ma osalen sellistes aruteludes väga äh, vastumeelselt, aga paar aastat tagasi asepresidendina paluti, et ma äh, külastaksin Bulgaariat ja uuriksin äh, nende äh, Stockholmi programmi ellurakendamist. on selge, et Stockholmi programmi puhul rõhutatakse nüüd turvalisuse rohkem, turvalisuse asemel rohkem õigussüsteemi. ma mäletan oma külaskäigust Bulgaariasse seda, kui suurt huvi Bulgaaria kohtunikud tundsid selle vastu, mida me Euroopa Liidu tasandil üritame ära teha. aga eelmisel nädalal üllatuslikul kombel anti mulle teada, kuidas Bulgaarias öösiti salateenistused tungivad inimeste kodudesse, see on minu jaoks väga võõristav ja ja mul on väga raske sellest isegi siin rääkida. samas, nagu härra Svoboda juba ütles, tundub mullegi, et olemasolev õigustik telefonide pealtkuulamise asjus tundub olevat korrektne. aga sõltumatu e ennem to-, toimus järelevalve sõltumatu üksuse poolt, nüüd aga parlamentaarse komisjoni poolt. kas see tähendab, et on võimalus kellegi õigusi rikkuda? samuti on suurenenud juhtumite arv, mis justkui näitab, et kohtunikke on võimalik pealtkuulamise lubamist öö, öö, lubamiseks veenda lihtsamini. tundub, et inimesed ei, ei julge ka enam öö, ähm, protesteerida. järgmisel aastal tuleme me välja Euroopa kodanikualgatusega. Ähm, härra volinik, hoidke sellel arengul ka väga tähelepanelikult silm peal. suur tänu! järgmisena EFT fraktsiooni nimel härra Paška. suur tänu. eri jälgimise äh, avaldus on väga erakordne ning äh, sageli, sageli kasutab riik seda meedet mitte ainult organiseeritud kuritegevuse, vaid ka opositsioonivastaseks võitluseks. reeglid on väga selged, kui sellise jälitustöö tulemused avaldatakse meedias, siis on midagi väga valesti. peaminister ütles, et kuulatakse pealt ka valitsuse esindajaid juhtudel, kui nad pea, peaks justkui võitlema tegelikult organiseeritud kuritegevuse vastu. väga harva juhtub, et peaminister usaldab oma ministreid nii vähe, et äh, laseb oma ne-, nende telefone pealt kuulata, samal ajal kui nad peaksid tegelikult võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu. niisiis, me peaksime uurima, mis tegelikult seal toimunud on. vabandust, sinise kaardiga ma teile sõna enam anda ei saa, kui kõik niimoodi sõna saavad, siis me ei lõpetagi täna õhtul koosolekut. seega võtke sõna palun siis, kui on teie kord. nüüd mitteühinenute nimel härra Stojanov, poolteist minutit. daamid ja härrad, Bulgaarias on üks ütelus, mis on seotud ka tänase aruteluga. vargad püüavad vargaid. salateenistustesse imbusid sisse maffia esindajad ja tulemus on nüüd käes. sotsiaaldemokraatide valitsuse ajal peksti mind protestimarsil karmilt läbi. nüüd aga on meil tegemist huntidega tallenahas, kes väidavad, et politsei on nende õigusi kuritarvitanud. minu kaasust aga arutatakse juba kolm aastat. politsei teie valitsemise ajal peksis rahumeelseid demonstrante, nüüd te aga kurdate inimõiguse, inimõiguste rikkumiste üle. inimesed peksti poolsurnuks, aga nüüd räägite te tsensuurist. Teie valitsuse ajal valitses maffia, inimeste õigusi äh, rikuti, kohtuotsuseid osteti ja müüdi hüljati meie riiklikud huvid. nüüd aga ütlete, et, et me peaksime kuidagi vält-, äh, pärssima Bulgaaria võimaluse liituda Schengeniga. nii ei lähe. valid, valijad ei ole pimedad. Te olete poliitika sõnnikuhunnik ja teil ei ole mingisugust võimalust edu saavutada bejegyzett felszólaló következik. suur tänu. nüüd enda nimel kõnelejad. kõigepealt proua Nedeltševa, kolm minutit. suur tänu, president. härra volinik, kolleegid kõik Euroopa Parlamendi arutelud peegeldavad Euroopa kodanike huve aga täna võib näha, et Euroopa tasandi aruteludel võib, Euroopa tasandi arutelusid võib ära kasutada oma ko-, siseriiklike korrupeerunud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Bulgaaria olukorda ei saa nimetada vastutustundlikuks ja see on vastuolus nende väärtustega, mille põhjal on siia Bulgaaria kodanikud valinud oma saadikud. ma kahtlen, kas Bulgaaria mõned saadikud siin saavad sellest aru, loomulikult tuleb austada inimõigusi, aga teatud piirid on ikkagi olemas. ja neid ületades hakkavad teatud grupeeringud taga ajama oma huve Nad on vastu sellele, et Bulgaaria võitleb korruptsiooni vastu. ma tooksin välja paar aspekti. süüdistatakse, et pealtkuulamisjuhtude arv on kahekordistunud. ametlik statistika on teistsugune. aga selle üle ma vaidlema ei hakkagi, mul on teile hoopis teistsugune küsimus. mis ajast on, on selline statistika kättesaadav. alates sellest, kui meie valitsus meie rahva huvides võimule asus. teiseks, siin räägiti sõltumatust ametist, mis teostab järelevalvet äh, õiguskaitseorganite suhtes. sellist ametit ei ole kunagi olnud, Bulgaaria on parlamentaarne vabariik. ja vastavalt põhiseadusele loodi eraldi parlamendikomisjon teostamaks järelevalvet õiguskaitseorganite te-, organite tegevuse üle. sinna komisjoni kuuluvad kõikide parteide esindajad ja pange tähele, valitsusel ei ole mingisugust võimu selle komisjoni üle. seega te näete ju küll, et Bulgaaria seadused tagavad täiesti korrektse et äh, jälitustegevuse väga keeruline on midagi positiivset korda saata, aga kõige raskem on siiski vaadata, kuidas mõningad Bulgaaria saadikud siin töötavad täiesti meie kõikide ühiste eesmärkide saavutamisele vastu. suur tänu! suur tänu! järgmisena härra Moraes, kaks minutit. president minu arvates on alati ebamugav, kui tuuakse päevavalgele mõned, mõne riigi siseriiklikud patud. proua Wallis, tuletaksin meelde, et ka minu kodumaad, Ühendkuningriiki, uuriti, uuriti vangide ebaseadusliku üleandmise küsimustes, kus me andsime inimesi piinamiseks teistele riikidele. ma osalesin selles juurdluses aktiivselt, sest seda oli oluline läbi viia Euroopa tasandil. miks me arutame täna siin Bulgaaria siseküsimusi? mitte Bulgaaria tõttu, vaid seetõttu, et me oleme väärtuste ühendus. ma tsiteerin ehm, pealt tuleb kuulata vastavalt reeglitele, erinevalt proua Vollisest olen mina jurist ja tean jah, et pealtkuulamised on, pealtkuulamine on erakorraline vahend. seda ei saa kasutada ebaproportsionaalselt. see on abivahend organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks, see on riigirelv ja see on Euroopale, üle Euroopa väga oluline ja ei tohiks hakata ebaproportsionaalselt kasutama sellist riigi käsutuses olevat relva. see on ohtlik tervele Euroopa Liidule. täna võime me rääkida Bulgaariast, homme võib-olla mõnest muust liikmesriigist. ma vaatasin tõesti üle kõik allikad, kõik kogu statistika ning ma paluksin, ma küsiksin teilt kõigilt siin, kas keegi teist väidab, et äh, ebaproportsionaalselt palju kasutati seda vahendit. kas, kas keegi, kes, keegi, võttes arvesse härra Svoboda numbreid ja statistikat, vaidleb sellele vastu siin? me peame neid küsimusi väga ettevaatlikult äh, lahkama ja minu meelest ei ole siin keegi öelnud, et ebaproportsionaalselt palju seda vahendit ei kasutatud. härra president katkestab kõneleja fél perccel túllépte. Következik Vattimo. Vabandust, aga ma pean teid katkestama. härra Vattimo. pealt, telefonide pealtkuulumine on maffiavastases võitluses olnud Itaalias väga kasulik, samuti on see olnud kasulik per-, Berlusconi vastaste süüdistuste kokkuklopsimises, kui me räägime alaealiste prostituutide teenuste kasutamisest. aga Bulgaarias on asi teistmoodi, seal, nagu me kuulsime, kasutatakse telefoni pealtkuulamist opositsiooni ründamiseks, hirmu külvamiseks kogu ühiskonnas. ja selleks, et sõimata oponente tavalisteks kurjategijateks, tegemist on nagu politseiriigiga. selle tulemuseks võib lõpuks olla sotsiaalse vägivalla kasvamine ning ma arvan, et Euroopa Parlament ja Komisjon peavad jälgima Bulgaaria olukorrata väga tähelepanelikult, et me saaksime minimeerida valitsuse tegevuse äh, võimal-, kahjulikke tulemusi suur tänu, härra Strasser, kaks minutit. härra president, härra volinik. ma kuulasin väga tähelepanelikult seda arutelu, ka eelmist Albaania arutelu. Need olid väga erinevad. parteiüleselt räägiti ühel meelel eelmise arutelu ajal, nüüd aga on meil lahkhelid. seal Albaania puhul üritasime me kokku tuua kahte vastasparteid, nüüd aga räägime me siin vastuoludest kahe partei vahel. seal räägime me sellest, et rahva huvides on kahe partei lähenemine, nüüd aga Bulgaaria puhul on, räägime me hoopis vastupidist juttu. daamid ja härrad, miks te nii teete? ma ei ole kuulnud siin ühtegi fakti. mulle lihtsalt tundub, et et teid on keegi mingisugused allikad millestki informeerinud. miks te ei pöördu pigem meie vastutavate parlamendikomisjonide poole, miks te ei pöördu julgeolekukomisjoni poole, miks te ei esita komisjonile küsimusi? Te surute siin peale avalikkuse ees toimuva arutelu, sest te soovite seda arutelu poliitilistel põhjustel. see on vastuvõetamatu, me ei soovi seda. see arutelu toimub Bulgaaria inimeste arvel ma kutsun teid üles pigem pöörduma vastutavate komisjonide poole, sest peab ju kehtima õigusriigi põhimõte, Bulgaarias peab toimima ka kohtusüsteem ja niivõrd tundlike küsimuste puhul, nagu antud juhul, peab olema paika pandud ka parlamentaarne kontroll, mis Bulgaarias on ka olemas. käesolev valitsus oli esimene, kes selle paika pani. kõik parlamendifraktsioonid on selles komisjonis esindatud. volinik Malmström ütles eelmisel nädalal Sofias, et tegemist on siseriikliku probleemiga. ja teiseks ütles volinik ka siin selgelt, et Bulgaaria valitsus on astunud kõik vajalikud sammud. kas keegi soovib veel sinise kaardiga sõna? seal on üks kutt, kes filmis seal öö, üleval ja ta kogus ka allkirju, ütles, et ta on Bulgaaria televisioonist. väga kummaline on, et keegi tuleb siia kotta, filmib meid, kõneleb meiega. ta filmis neid allkirju seal, mille me oleme andnud. seega palun uurige, mis siin täpselt on toimunud. see on vastuvõetamatu, et mingisugused inimesed lihtsalt astuvad siia sisse kui sa midagi ei tea, siis ära räägi. uurin asja. ja muidugi me võtame vastavad meetmed, aga siniste kaartidega te saate hiljem sõna. ärge nüüd kaks korda rohkem hakake sõna võtma. proua Jutova, üks minut palun aitäh, president. tänane arutelu ei puuduta mitte ainult Bulgaariat, see puudutab üldse väga murettekitavat trendi kodanikuõigustega Euroopas. muidugi Bulgaaria võimud peavad asja ära lahendama Bulgaarias, kui räägime Euroopa õigusest, siis tegelikult äh, Bulgaaria äh, õigus on vastavusse viidud Euroopa Liidu õigusega ja teil on õigus, volinik, et probleem on rakendamises. küsimus volinikule, mida te kavatsete ette võtta selleks, et ei kuritarvitataks äh, Euroopa õigust, küsimus on ka härra Strasserile mõeldud üheksakümmend neli, eh, nelikümmend kuus direktiivi, ma pean siin silmas ja teisi asju. Eh, Bulgaarias näiteks eh, ei ole inimestel üldse mingisugust võimalust ennast kohtus ehm, kasu, kaitsta ja täiesti ebaproportsionaalselt palju kasutatakse neid erimeetmeid ja nõuame, et seataks sisse eriorganid, ähm, e, järelevalveorganid liikmesriikides e, erijälgimismeetmed, eriuurimistoimingud peavad olema eral-, erand ja kutsume üles järelevalvet teostama nende üle. kolleeg Iltšev, kaks minutit, palun. aitäh, president erijälgimistoimingute kasutamine on Bulgaarias tõesti suurenenud ja sellepärast avalikkus on mures. Bulgaaria parlamentaarne organ teostab järelevalvet erijälgimistoimingute kasutamise üle ja nendelt on pärit ka see kriitika. on veelgi tähtsaid küsimusi. milline sõnum läheb komisjonilt nendele, kes ei tea, milline on äh, see väga habras tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel. kuidas saab olla niimoodi, et riiklikke ressursse kasutatakse poliitiliste ja erahuvide ajamiseks? ja on täiesti ilmseid auke ka seadusandluses. on selge, et äh, varjatud jälgimise teel saadud infot jagatakse mitte ainult äh, julgeolekujõududele, aga ka äh, kõrgetele poliitikutele. hangitakse infot, milleks tegelikult luba puudub. ja peale selle pealtkuulamine ei ole kaugeltki mitte alati õigustatud. Bulgaaria õiguskaitseorganitel on välja kujunenud refleks et ähm, teostada kontrolli praktiliselt kõikide elusorganismide üle. kas, nüüd on kaks võimalust, et kas see süsteem on vale või, või, või mis? või obskurantne? viimast selle peame me kindlasti vastu olema, me peame võitlema inimõiguste ja põhivabaduste poolt, ning eraelu kaitse poolt. Stockholmi programm ei ole mitte muuseumi eksponaat, selle eesmärk on muuta Euroopa vabaduse, õiguse ja turvalisuse alaks. me ei tohiks lubada ühelgi poliitilisel parteil, ühelgi valitsusel eh, nurka suruda mõnda liikmesriiki eh,, kus puudub eh, vabadus, õigus ja turvalisus. härra Kovatš järgmiseks, Kovatš lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid. täna oleme komisjonilt kuulnud äh, avaldust, mis kinnitab, et Bulgaaria seadus äh, eriuurimistoimingute kohta vastab Euroopa Liidu õigusele. iga liikmesriik peab tagama oma elanikele äh, põhiõiguste kaitse, sealhulgas nende kaitsemenetluses millest johtub tänane arutelu? Bulgaarias on käivitunud valimiskampaania ja see on kandunud lihtsalt Euroopa Parlamendi lavale. ainsaks eesmärgiks on siit kasu saada. samas on aga raske veenda Euroopa institutsioone endise kolme partei koalitsiooni kõrgete eh, juhtide headest kavatsustes. mõned kolleegid ei eh, vaevunud isegi ära ootama vastuseid oma küsimustele. ja üks lugu ka veel, ma arvan, et need kolleegid, kes siit saalist lahkunud on, nende kavatsuseks on nii palju kui vähegi võimalik mustata ja kahjustada Bulgaaria valitsust. me oleme praegu vastased, mit-, selle asemel, et koostööd teha. Bulgaaria valitsuse olukord on väga raske seoses eelnenud valitsuste tegevuse ja eh, valitsemisperioodiga. praegune eesmärk ei ole mitte ainult valitsusparteid mustata, aga üleüldse Bulgaariat mustata Euroopa partnerite silmis. Eh, täna toimuv on häbiväärne ja äärmiselt kahetsusväärne. viimaste päevade jooksul on opositsioonilised Bulgaaria kolleegid mananud eh, väga musta pildi Bulgaarias toimumast, me oleme kuulnud eh, näljast, vaevuse, vaesusest, obskurismist, ehm, sellega püütakse lihtsalt Bulgaariast eh, negatiivset muljet jätta. aga tegelikult on katkenud põhilised korruptsioonikanalid, need, eh, mida mööda voolasid hüved valitsusametnikeni Eh, on väga hea investeerimiskliima, eh, valitsusel on enamus part-, eh, Bulgaaria parteis, Bulgaaria parlamendis ja nii edasi. ma veel kord vabandan kõikide kolleegide ees, kes siin on, me ras-, raiskame oma aega Bulgaaria valimiseelsele debatile. suur aitäh! kolleeg Entšu, palun, Juan Entšu, suur aitäh, president. daamid ja härrad, olukord pealtkuulamiste alal Bulgaarias on väga tõsine ja see ei ole sugugi ainus selline ähm, teema Euroopas. Äh, analoogilisi asju on ka Rumeenias toimunud. Rumeenias on võimalik pealt kuulata ilma igasuguse kohtupoolse loata. Äh, kuigi Euroopa õigus keelab eraelu puutumatuse rikkumise äh, ja erandit saab teha vaid kohtuniku loal ajakirjanikke kuulatakse salaja pealt, äh, äh, salaja kuulatakse pealt ka kohtunike kohtumisi, seega rikutakse täiesti regulaarselt põhiõigusi. poliitikuid kuulatakse regulaarselt pealt ja sellepärast ma nõu-, palun siin kohest sekkumist Euroopa Liidult, selleks et saaks tagatud õigusriik mõlemas nimetatud riigis. president, ja nüüd sõna härra Urutševile kaheks minutiks, palun. aitäh, president. lugupeetud volinik, kallid kolleegid Euroopa Komisjon on öelnud, et Bulgaaria valitsus on demonstreerinud resoluutset tahet ähm, lõpetada organiseeritud kuritegevus Bulgaarias ja nii edasi. ja praegu on saavutatud esimene käegakatsutav tulemus. selle eest hääletasid Bulgaaria valijad kahe tuhande üheksanda aasta valimistel kasutatakse täiesti seaduslikke meetmeid selleks, et avastada ja teostada uurimist organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevuses. ärgem olgem naiivsed, organiseeritud kuritegelikel rühmitustel on väga palju ressursse, nad tunnevad ennast karistamatuna. ja nüüd on nad andnud vastulöögi. Nad levitavad eh, diskrediteerivaid dokumente ja manipuleeritud andmeid. Äh, ajakirjanduses on ähm, videolindistusi, dokumente ja nii edasi. Ähm, hüsteeria on meil ja kõik püüab nagu eemale juhtivat tõe avastamisel. seda just nimelt aga, et erinevad kuritegelikud rühmitused saavutada soovivadki. Bulgaarias ei ole mitte mingisugust pealtkuulamisskandaali. Bulgaarias on aga püüdlused diskrediteerida valitsust Äh, kes püüab võidelda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. kurjategijad püüavad ähm, vilju noppida oma tegevusest äh, just nimelt äh, peatselt saabuvate valimiste valguses, mõelge palun selle peale. suur tänu, härra Kalvin, üks minut, palun. Благодаря ви, уважаеми господин председател, Искам да се обърна към suur tänu, härra president. sooviksin öelda paar sõna volinik Piibalksile. siin on äh, tehtud päris palju propagandat, äh, koalitsioonipartnerid, äh, natsionalistid esitasid Bulgaaria raport, parlamendile raporti, kus oli kirjutatud seda, et valitsus filtreerib infot enne, kui ta edastab info kohtutele. ja räägiti, et valitsus hoiab konfidentsiaalset informatsiooni ja lekitab seda siis ajakirjandusele. see raport väitis, et inimõigusi on rikutud ja rikutud mitmeid, mitmete oluliste meetmete kasutamise põhimõtteid. komisjon peab uurima Bulgaaria õigusraamistikku ja selle, selle õigusraamistiku rakendamist ja võrdlema olukorda teiste liikmesriikidega, aga ma ei taha siin rääkida propagandast, ideoloogilist juttu, vaid ma tahan, et hinnataks reaalsust. Äh, suur tänu, äh, ma vabandan, et ma ei saa sinise kaart testijatele anda sõna, sellepärast et äh, aeg on juba nii hiline ja muidu me ei jõua päevakorraga ühele poole ja härra Nenski, palun poolteist minutit. vabandust, proua Nenski, suur tänu härra president, olen üks tänastest viimastest sõnasoovijatest ja seetõttu on mul võimalus tänane arutelu kokku võtta. tegemist ei ole ju tegelikult pealtkuulamisteemalise aruteluga. Tead, tegemist ei ole aruteluga mingi ministeeriumi poolt ja mingi ministeeriumi vastu. tegemist on aruteluga, mis käsitleb väärtusi Euroopas ja seetõttu leiab see arutelu aset siin Euroopa Parlamendis. me räägime vabadusest, inimõigustest, demokraatlikest põhimõtetest, seetõttu ei ole tegemist Bulgaaria siseküsimusega. ja pärast Berliini müüri oleme läinud, näinud mitmeid näiteid sellest, et kui inimesed kaotavad usu Euroopa väärtustesse, Euroopa põhimõtetesse kaotame me kõik. inimesed kaotavad kõik. me räägime täna tõest. tõsi ei ole parempoolne ega vasak, vasakpoolne. tõde ei saa olla pooltõde. on ainult üks tõde. ja see tõde tuleb meil määratleda ja selgelt välja öelda. tänane arutelu on arutelu vastutusest ja valitsuse vastutusest, praeguse valitsuse vastutusest, mitte endi, eelmise valitsuse vastutusest ega ka tulevase valitsuse vastutusest. praegu ametis olev valitsus vastutab oma kodanike eest ja need kodanikud võivad olla äh, valitsused toetavad kodanikud, võivad olla ka opositsiooni toetavad äh, kodanikud. kõik muu on demokraatia seisukohast vähetähtis. suur tänu, ma vabandan, et hääldasin äh, teie nime valesti ja pöördusin teie poole valesti, kuid nüüd lähme edasi vaba mikrofoni protseduuriga. ja kõigepealt saab sõna. meil on kuus sõnasoovijat. proua Ivanova on esimene äh, sõnasoovija, palun. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. pärast kõiki tänaseid sõnavõtte jääb mul üle vaid öelda, et äh, me oleme pidanud jälle olema tunnistuse, tunnistajateks äh, sellele, kuidas poli-, Bulgaaria opositsioon püüab sisetülisid Euroopa Parlamendi ette tuua. võimul olevad, mitte võimul olevad erakonnad üritavad Bulgaaria mainet halvendada, mis on õige, mis, mis on vale, me ei saa nendele küsimustele tänase arutelu käigus vastuseid, kuid meile jääb meelde see meeleolu ja need mureavaldused, mida siin on täna äh, avaldatud. lugupeetud daamid ja härrad, me ei saa konstruktiivselt teotada, toetada valitsust, kui ei esitata konstruktiivseid ettepanekuid ja kui te seda teha ei suuda, siis vähemalt ärge takistage konstruktiivsuse püüdeid. härra Begin, te nüüd saate sõna. Uh, ma soovisin uh, sõna varem juba sinise kaardi ja uh, protseduurist lähtuvalt tahtsin esitada küsimuse härra Strasserile. ja lugupeetud Strasser ma ei ole teiega nõus selles osas, et puuduvad andmed selle kohta, kui mitu eri jälitusseadme kasutuse luba avaldati. meil on konkreetne raport viisteist tuhat üheksasada nelikümmend kuus jälitusseadme kasutamise luba ja ainult sada 100 ainult tuhat üheksasada kaheksakümne ringis neist jõudsid kohtusse umbes kuusteist tuhat seadmete kasutamist äh, ja jälitamist, see tähendab seda, et äh, tegelikult kümme protsenti äh, Bulgaaria kodanikest sattusid pealtkuulamise ohvriks. härra Strasser, kui selline areng leiaks aset teie enda koduriigis, kas te leiaksite, et see on normaalne? kas te lepiksite sellega? me tahame vabadust ja demokraatiat kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja seetõttu tuleb sellest küsimusest siin täna Euroopa Parlamendis rääkida. proua Parvanova, palun. üks minut on teie kõneaeg, palun. suur tänu, härra president. tahaksin küsida Euroopa Komisjonilt, kas komisjon on teadlik sellest, et kakskümmend kuus kohtuasja Strasbourgi äh, kohtus äh, jäid võitjateks äh, kohtuasjadest, mis puudutasid politsei vägivalda. praegusel hetkel julgeolekuteenistus avaldab survet inimestele, et nad oma allkirjad kaebustele, kodanikualgatuse kaebustele, kaebustelt ära võtaksid. politsei näitab oma võimu, võttes vahi alla valitsuse vastaseid ja valitsuserakondade vastaseid kirjeldatakse kui riigivaenlasi. selline olukord valmistab mulle sügavalt muret. eile, kui toimus kohtumine meie erakonna liigi, äh, liidrite ja valitsusliidrite vahel äh, avaldati meile survet, et me võtaksime oma küsimused tagasi ja mida äh, teete te selleks, et aidata taastada kodanike õiguste vabadus äh, Bulgaarias, me ei räägi täna ainult Bulgaariast, vaid millestki tõsisemast. suur tänu, meil on vaba mikrofoni voor, nii palju kui te olete aru saanud ja ma annaksin sõna härra Hans-Peeter Martinile. suur tänu, härra president tahtsin pöörduda teie poole otse, ma leian, et on kahetsusväärne, pidades silmas, ma ei tea, kas te kuulete mind, härra president? ma ei ole sugugi kindel, et te kuulete meid. me tahaksime, et meie parlamendi arutelud oleksid elavad, aga me ei saa kasutada sinise kaardi menetlust nii, nagu seda, see on ette nähtud. ma arvan, et meie tänane arutelu oleks märkimisväärselt kvaliteetsem. kui te ei kuule mind, härra president, siis ma ei tüüta teid, nii ei ole sellel asjal mitte mingisugust mõtet Äh, just nimelt sellepärast me olemegi karaoke parlament äh, siin, nagu kolleegid on seda öelnud, me tahame, et meil oleks avatud arutelu, aga mitte keegi ei võta seda arvesse. Következő hozzászóló Balcitis képviselő úr, egy perc. ja järgmiseks kolleeg Balcitis. aa, teil on äh, kogukorda puudutav küsimus. härra president, tahtsin lihtsalt uh, Äh, juhtida ka tähelepanu sellele, et ta tõesti ei pööranud tähelepanu sinistele kaartidele täna ja äh, äh paraku ei ole siin piisavalt kolleege, et tänast arutelu kuulata, ma tahtsin äh, lihtsalt avaldada härra Strasserile avaldusega seoses äh, rahulolematust. tegemist ei olnud hea demokraatliku kõnega äh, riigi esindaja poolt, keda me peame tegelikult demok-, demokraatlikuks äh, riigiks. urad keerem. suur tänu ja härra Patsik, palun üks minut. härra president, tõsi tegemist on äärmiselt keerulise küsimusega ja lähtuvalt informatsioonist, mis on meile kättesaadav, paistab, et tegemist on problemaatilise olukorraga ja saan ainult olla nõus eelkõnelejaga. tegemist ei ole ainult Bulgaariat puudutava küsimusega. siin on meil kõne all Euroopa väärtused ja me kõik peame austama äh, kõiki neid, kes on äh, siin kojas, siin ruumis kohal ja osalevad arutelus. Euroopa Liidus äh, on inimõiguste harta ja Bulgaarna, Bulgaaria, Leedu, ükskõik milline liikmesriik, kõik liikmesriigid on kohustunud äh, selle harta põhimõtetest kinni pidama. selles hartas on äh, konkreetselt kirjeldatud, mida valitsused võivad teha ja mida mitte, aga igal juhul tuleb austada inimõigusi ja seetõttu leian, et äh, austatud volinik võiks äh, olukorda põhjalikult uurida, selline vastuolu, nagu me tunneme siin ruumis, on kuidagi kunstlik ja mulle tundub, et pisut liialdatud. proua Hispanova, üks minut, palun suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. on üsnagi loomulik, et me arutlema, arutlema olukordade üle, kus Euroopa väärtusi rikutakse, eiratakse, me räägime inimõigustest ja inimõigustest tuleb rääkida, kui need väärtused satuvad ohtu see võib-olla tundub teile paradoksaalne, kuid äh, kõik meie tänased sõnavõtud äh, olid tegelikult äh, ühes, ühes mõttes ühtemoodi, kõik avaldasid muret, liberaalid, demokraadid nõudsid seda arutelu sellepärast, et me tunneme muret õigusriigi põhimõtete rakendamise pärast Bulgaarias. me tahame olla suutelised oma valijatele kinnitama, et äh, me kaitseme nende väärtusi ja me kuuleme nende hääli. me kuulsime tänaste sõnavõtjate sõnades muret äh, ka Rahvapartei esindajate sõnavõttudes ja loodetavasti selline ühine mure viib ka lahenduseni. härra Ninaldi, palun. Te tõstsite sinise kaardi, nii et äh, ma annan teile siis sõna korraks. suur tänu, härra president, mina olen liberaaldemokraat ja Euroopas ja Itaalias ja mõnikord minu koduriigis äh, kutsutakse meid äh, kommunistideks äh, sellepärast, et oleme opositsioonis. ja lähtudes sellest infost, mida olen lugenud, paistab, et äh, liberaalide demokraatidega käitutakse Bulgaarias samamoodi, neid peetakse kurjategijateks paljalt sellepärast, et nad on äh, opositsioonis. Äh, tegemist on olukorraga, mis pole meile meeltmoodi, mõnikord võime me nalja visata selliste asjade üle, kuid sellised arengud, selline suhtumine võib muutuda ohtlikuks minu välisminister äh, alles eile äh, läks Damaskusesse ja Süüriasse ja ütles, et Süüria on demokraatlik riik, kus äh, peetakse kinni kaasaegsetest arengupõhimõtetest, mida inimesed soovivad. kui meie esindajad niiviisi sõna võtavad, peame ka meie Euroopa Parlamendis sõna võtma ja Euroopa Komisjon peab tegema sedasama. suur tänu! ja nüüd annaksin sõna äh, volinik Piibalksile. Uh, lugupeetud president, austatud äh, liikmed, tegemist oli äärmiselt kirgliku aruteluga, kuid äh, ma tooksin välja kolm asjaolu, mis minu arvates on kõige olulisemad. kõigepealt liitumine Euroopa Liitu minu koduriigi jaoks ei olnud see kerge tee, aga kui riik võetakse Euroopa Liitu vastu lõppkokkuvõttes, siis me loodame, et tegemist on liikmesriigiga, mis suudab tagada põhiõigused, inimõigused ja suudab tagada ka Euroopa Liidu õigustiku jõustamise mis puudutab seda konkreetset äh, valdkonda, siis on konkreetsed õigusaktid, äh, mis äh, seda käsitlevad, tegemist on direktiiviga, mis isikuandmeid kaitseb ka elektroonilises kommunikatsioonis ja nii edasi. komisjon on saanud andmed äh, ja meil on äh, meie kogemused, meie saavutused Euroopa Liidu õigus liikmesriikide õigussüsteemide rakendamisest äh, on äh, päris muljetavaldavad. Äh, ma rääkisin teile, et me oleme kõike uurinud ja teie peaksite usaldama meid, et kui, et kui Euroopa Liidu õigustikust kinni ei peeta, siis komisjon tegutseb, kui peetakse, siis me ei astu samme, kui selline vajadus peaks aga tekkima, siis me kindlasti võtame meetmeid meet meie peame kinni pidama ühenduse õigusstruktuuridest ja komisjon äh, sellest lähtuvalt äh, ja oma pädevustest lähtuvalt ka äh, astub samme, kui neid on vaja. suur tänu, härra volinik kui tohib, siis ma ütleksin ka paar sõna, ma olen pärit